suur tänu. ECR fraktsioonist olen saanud äh, ametisse nimetamiste soovid, need pannakse protokolli kirja, kui keegi ei protesteeri, enne protokolli kinnitamist on need äh, ametisse nimetamised kinnitatud sellega on täiskogu osaistungjärk katkestatud kuni kella kahekümne üheni.